Santiago de Compostelas äh, leidis äh, suvel aset kohutav õnnetus, rongiõnnetus, milles hukkus seitsekümmend üheksa inimest ja ka Itaalias kampaanias toimus kohutav bussi õnnetus, kus äh, hukkus kolmkümmend üheksa inimest. Need kohutavad suvised uudised šokeerisid meid kõiki ja ma tahaksin siinkohal parlamendi presidendina veel kord avaldada kaastunnet ohvrite omastele. lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi valimisteni on jäänud veel kaheksa kuud ja nende kaheksa kuu jooksul äh, tahame me üles kutsuda Euroopa kodanikke osalema kindlasti valimistel. fraktsioonide koosolekud on näidanud, et nende kaheksa kuu jooksul tuleb meil veel mitmed projektid edukalt lõpule viia, nii nagu me seda soovime. me oleme palju saavutanud viimastel aastatel, me oleme väga usin parlament, kui vaadata vastu võetud otsuseid, viis kriisiaastad äh, on olnud äh, vägagi turbulentsed, aga keegi ei räägi enam euro eksistentsiaalsest kriisist. sellegipoolest äh, eurol ja Euroopa Liidul on vaja stabiliseerivaid mõjusid ja üheks selliseks on Läti liitumine Eurotsooniga esimesel jaanuaril kaks tuhat neliteist, aga endiselt on meil tööpuudus Euroopa Liidus väga kõrge, eriti just noorte tööpuudus. seetõttu lähtun ma sellest, et äh, kui me peame läbirääkimisi finantsperspektiivi kohta, siis me tagame Euroopa Parlamendi poolt, et äh, eraldatakse vajalikud vahendid noorte tööpuuduse vastaseks võitluseks ja komisjonidest on tulnud mulle infot, et selle lõpptulemuseni me veel ei ole jõudnud, aga ma loodan, et see lõpptulemus saab olema positiivne. ja sama puudutab äh, pangandusliitu, daamid ja härrad, äh, selle teema osas ei ole me veel ka lõpule jõudnud, aga meie Euroopa Parlamendina peame tegema kõik selleks, et see teema edukalt lõpule viia meil on väga vaja tugevdada stabiilsust Euroopa Liidus. ma loodan seetõttu, et äh, kõik äh, need seadusandlusega seotud lahtised probleemid lahendatakse järgnevate kuude jooksul ja juhin tähelepanu veel kord äh, ühele punktile. mitmeaastase finantsraamistiku kiire rakendamine on meie kõigi jaoks kes-, keskse tähtsusega teema enne suvepausu me panime paika ülempiirid järgmiseks finantsperspektiiviks, see ei olnud lihtne. ja ma usun, et enamuselt nõudis see suurt kompromissivalmidust. mul tuleb teile aga öelda, et äh, praegu käimasolevad äh, läbirääkimised komisjonides, mis puudutavad õiguslikku alust ja mitmeaastaseid äh, finantsplaane, tekitavad mulle muret. me saame hääletada dokumentide üle alles siis, kui nõukogu poolt antud lubadused on saanud kinnitust, kui nendest peetakse kinni, aga sellist teavet mul praegu veel ei ole. nii et me peame kindlasti töötama komisjonides veel edasi võimalike kompromisside kallal ja nüüd äh, meie tänase istungi päevakorra juurde ja mul on hea meel, et äh, kolleegid, äh, kes on pikemat aega puudunud, on siin kohal, osadel on paranenud oluliselt tervise, nad on naasnud meie hulka. eriti hea meel on mul selle üle, et asepresident Alvaro on jälle meie ridades siinkohal avaldan ma lootust, et meie austatud kolleeg äh, Papastamkos, kelle läheb paremini, aga mitte veel päris äh, hästi, saab ka varsti naasta meie sekka ja siinkohal soovin kõike head härra Papastamkosele ja tema lähedastele. unsere besten Genesungswünsche soovin talle head paranemist. neljanda juuli kaks tuhat kolmteist äh, istungi protokollid on äh, olnud teile kättesaadav, kas on vastuväiteid?